visiidile ja ma paluksin, et parlamendi juhatus, kes selle reisi on heaks kiitnud, mõtleks ümber, sellepärast et muidu me lihtsalt äh, teeme reklaami Teherani valitsusele. suur tänu, kallid kolleegid. me võtame arvesse, härra Sadatu, ka teie seisukoha. nüüd, kallid kolleegid meie kahekümne üheksanda septembri istungi protokoll on laiali saadetud, keegi vastu ei tundu olevat ja seega on see protokoll vastuvõetuks kuulutatud. aga veel infoks teile järgmist. ma tahaksin tervitada kojas Liibanoni parlamendi delegatsiooni proua Kabasi ja Bakratunjan juhivad seda delegatsiooni. Euroopa Parlament äh, pöörab äh, väga palju tähelepanu suhetele Liibanoni ka. väga paljud liikmesriigid on äh, UNIFIL-i missiooni kaasatud. Liibanon on üks vähestest riikidest, kes on valmis olnud võtma vastu Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni, see on äh, meie jaoks väga oluline. Euroopa Parlament mängib äh, aktiivset rolli taoliste missioonide puhul. Euroopa Parlamendi delegatsioon Mašreki riikidega annab meile institutsionaalse raamistiku poliitiliseks dialoogiks meie parlamentide vahel. ma kutsun teid üles, daamid ja härrad, seda dialoog, dialoogi alal hoidma läbi regulaarsete kontaktide. loodetavasti teie tänased ja eilsed kohtumised kujunesid viljakateks ning ma loodan, et meie Liibanoni külaliste visiit Brüsselisse parandab suhteid meie kahe Eh, riigi vahel veelgi. E, ja nüüd veel, kolleegid, eh, paar märkust kõigepealt on eh, mul üks hea uudis teile, kuid ka üks murettekitav uudist Euroopa Liidu lõunapoolsete naabrite naabritelt oleme Liibanonis tõun-, toimuva osas muidu positiivselt meelestatud, kuid mures põgenike elamistingimuste pärast. Tuneesias on tulemas eh, esimesed vabad valimised, lähen nii Liibüasse kui ka Tuneesia, Liibanoni ja Tun-, Tuneesiasse üsna pea, selleks et Euroopa Parlamendi seisukohti seal esindada demokratiseerimisprotsessi kohta ning tahan avaldada toetust vabaturu loomisele ning äh, tahan toetada siis tulevasi heanaaberlikke suhteid Liibüa ja Tuneesia ja Euroopa Liidu vahel. igasugune vägivald peab lõppema, selle asemel, et et äh, pingeid suurendada, peaksid äh, sõjaväeorganid äh, pigem äh, Äh, hoiduma vägivalla kasutamisest ja tagama usu, usulahkude turvalisuse selles piirkonnas. Süürias ja Jeemenis äh, on endiselt äh, režiimid asunud vägivallale oma kodanike vastu, me kutsume üles Euroopa Liidu üldsust ja rahvusvahelist üldsust vastu seisma sellele jõhkrale agressioonile. ja nüüd mõned Eh, uudised ka ida suunast. suure kahetsusega kuulsime kohtuotsusest, mis langetati endise Ukraina peaministri Julia Tõmošenko osas. selle kohtuotsusega määrati ta seitsmeks aastaks vangi. me oleme veendunud, et tegemist on pol poliitiliselt motiveeritud kohtuotsusega ning õõnestab õigusriigi põhimõtteid selles riigis. me oleme mures, et sõltumatus ja kohtusüsteemi läbipaistvus on ohus õigusriigi põhimõtted ning sõltumatu kohtusüsteem on eeltingimuseks sellele, et sellel aastal saaksime assotsieerimislepingu alla kirjutada. ma kutsun üles ametivõime Ukrainas austama neid väärtuseid ja põhimõtteid, mis on meie suhete aluseks ja seda tõelise idapartnerluse huvides. ja nüüd, kallid kolleegid, veel presidendi teadaandeid proua Leena Ekk on mulle teada andnud, et ta on määratud Rootsi valitsuse liikmeks äh, ja parlament vastavalt oma kodukorrale võtab selle tõsiasja teadmiseks ning kuulutab välja vaba ametikoha siis aastast kaks tuhat, äh, kahekümne üheksandast septembrist sellest aastast. ja ühtlasi äh, kirjatu, kirjalik deklaratsioon kakskümmend seitse murd kaks tuhat üksteist Euroopa Liidu seisukohast Palestiina riigi tunnustamise kohta on äh, tühine, äh, arvestades seda, et Euroopa Parlament võttis äh, vastu kahekümne üheksandal septembril kaks tuhat üks vastavasisulise resolutsiooni ja arvestades seda, et parlament on sellise resolutsiooni vastu võtnud, on kirjaliku deklaratsiooni autorid otsustanud selle deklaratsiooni tagasi võtta. ja nüüd, kallid kolleegid, Läheme päevakorra juurde, kõigile on päevakord jagatud, selle võttis vastu kahekümne üheksandal septembril fraktsiooni esimeeste konverents vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend seitse. pärast läbirääkimisi poliitiliste fraktsioonidega on välja pakkuda järgnevad muudatused päevakorda, millega on nõus kõik fraktsioonid täna, kaheteistkümnendal oktoobril kõigepealt, mis puudutab ähm, debatti Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistuste kohta, ülemkogu toimub kahekümne kolmandal oktoobril, resolutsiooni eelnõu, äh, esitatakse selle kohta resolutsiooni eelnõud ja järgnevad tähtajad on paika pandud. resolutsiooni eelnõud tuleb esitada kaheteistkü-, kella kaheteistkümneks keskpäeval öö, äh, üheteistkümnendaks oktoobriks ehk siis eilseks muudatused äh, ja, ja ühisresolutsioonid ähm, täna hommikul kella kümneks, muudatusettepanekud kella üheteistkümneks täna hommikul. nagu te näete, ütleb härra esi-, president, on need äh, tähtajad juba äh, kukkunud, kuid eraldi hääletuste ettepanekud kell üheksateist null null täna õhtul, nii et kella seitsmeni õhtul on teil veel aega esitada soove eraldi hääletuste kohta ja selle kalendriga on nõus kõik äh, fraktsioonid. teine punkt, Bulgaaria ja Rumeenia liitumine Schengeni alaga, sellealasele debatile lisatakse ka ALDE kuue NGL ja EFD fraktsioonide resolutsioon, äh, suulised küsimused. kolmas punkt, Jeemeni ja Bahreini olukorra alane debatt on laiendatud ja hõlmatakse siia